Please be seated. palun istuge ja tere hommikust kõigile. First of all be welcome. kõigepealt tervitame siin erakorralisel ühisistungil kolme komisjoni, ei vähemat kui kolme. välisasjad, areng ja kodanikuvabadused ja põhiõigused, ahvet, teve ja libe meie juhatame seda siin siis koos härra David McAllisteriga ja Tobias Tobega. ja loomulikult olen siin ka mina, aga alustame kõigepealt esimestest asjadest, päevakorra kinnitamisest. ja siis ka järgnevad tavapärased juhataja teadaanded, kõigepealt päevakorra kinnitamine meil on tehtud siin järgmine muudatus päevakorra projektis, nimelt neljandas punktis, seal, kus ähm, välisteenistus ja UNHCR pidid tegema ettekande, selle asemel tuleb Michael Köhleri ettekanne, kes on DG Eco asedirektor ähm, ja punktid kümme ja üksteist mis puudutavad protokolli sõlmimist Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteiniga, samuti protokoll, mis puudutab Euroopa Liitu, Islandi no, Norra Kuningriiki seoses varjupaigataotluste temaatikaga ja juurdepääsuga Eurodacile õiguskaitse eesmärkidel, see punkt on edasi lükatud Ehm, see on siis päevakord muudetud kujul. nüüd teadaanded, kõigepealt keelerežiim. või kättesaadavad on kõik keeled peale iiri ja horvaadi keele ja loodan teie mõistmisele. nüüd me kiitsime ka koordinatsiooni äh, soovitused heaks, Toomas Šedovski, kes on raportööriks EUDPN-i puhul, Anthony Hook nimetatud raportööriks nõukogu otsuse ettepaneku puhul, mis puudutab lepingut Euroopa Liidu ja Valgevene vahel seoses viisadega, siis on arvamuste puhul äh, raporteid seotud Roberta Metsola eelarvele äh, heakskiidu andmise puhul õige mitu tükki, ehk siis kõikide ametite kohta käivad. ja kui teile sobib, kui te olete nõus siis ütleme, et need soovitused on komisjoni poolt heaks kiidetud. on ka mõned punktid, mis puudutavad delegeeritud ja rakendusakte. With a joint debate with ühisarutelu on meil siin siis Välisasjade Komisjoni ja Arengukomisjoniga ja punkt, millest räägime, on Türgi pagulasrahastu. Vasil Popovski ettekanne, asedirektor. laienemise peadirektoraadilt ja siis tuleb ka ettekanne Michael Köllerilt, kes on asedirektor humanitaarkoostöö peadirektoraadis DJ ECOS Be... alustame selle arvamuste vahetusega ja seejärel kell kümme hommikul tuleb arvamuste vahetus Kreeka ministriga, kellega räägime siis rändeküsimustest ja rändeolukorrast Kreeka saartel mis on äärmiselt murettekitav. härra Chrysokodis tuleb siia kella kümneks, et anda aru Euroopa Liidu ja Türgi ühisavalduse kohta ja ka olukorra kohta Kreeka saartel. aga enne kui alustame, pakun välja, et mõlemad kaasjuhatajad, härra McAllister Ahvetist ja härra Tobee arengukomisjonist, kui nad soovivad arvamusi vahetada enne esimest punkti, siis palun, teil on sõna. okei okay,, thank you! aitäh, Juan Fernando! tere hommikust, daamid ja härrad, armsad kolleegid, kuna me oleme natuke hilinemas, räägin väga lühidalt, ütleksin lihtsalt, et mul on hea meel näha, et komisjonide koosolekud toimuvad ka rände välisaspektides ja et töö sellises ühises formaadis jätkub oluline on, et me ei töötaks kapseldunult, vaid e, ühendaksime jõud üle mitme komisjoni, kui me tegeleme selliste horisontaalsete küsimustega. ehk siis väga huvitav oleks kuulda täna hommikul olukorra ülevaadet ja ka plaane tulevikust, võttes arvesse pagulasrahastu e, teise rahaeraldise lõppu käesoleval aastal ja nüüd e, saab sõna ka Toomas ja võime minna punkti juurde. aitäh! ja loomulikult minagi arvan, et hea meel on olla koos seda ühisistungit pidamas. oluline on tööga peale hakata, et me pikemalt sissejuhatusi ei teegi, nii et palun alustage. selge, siis alustame ettekannetest. härra Popovski, teil on sõna kümneks minutiks, siis härra Keller ja siis saavad sõna koordinaatorid, nagu tavaliselt kaks minutit kõnelejale ja seejärel üks minut maksimaalselt. palun pidage seda silmas, võtme, võtame ähm, ajakava tõsiselt, kuna Kreeka minister tuleb kella kümneks. palun, teil on sõna. aitäh, härra esimees ja tere hommikust kõigile! suhted Türgiga on endiselt kurnatud see kestev inimõiguste olukorra ja demokraatia olukorra kehvaks muutumine toimub endiselt ja on ka kehvad suhted teatud liikmesriikidega, mis tähendas seda, et liitumisläbirääkimised ja ka tollialased läbirääkimised on peatunud. ehk siis olukord mm, suhte osas on keerukas, samuti võttes arvesse Türgi tegevust Ida-Vahemere piirkonnas ja ka hiljutist sõjalist operatsiooni Põhja-Süürias, mille on Euroopa Liit avalikult hukka mõistnud. selle juurde tulen tagasi. kui nüüd rääkida Euroopa Liidu ja Türgi avaldusest, mis on see raamistik, milles töötasime ja töötame avalduse aastast kaks tuhat kuusteist, oleme kuulnud Türgi presidendilt ja valitus, valitsuselt negatiivseid sõnumeid, aga meie töö on siiski edukas olnud ja on endiselt kuue miljardise rahaeraldise puhul kahes osas on äh, härra esimees katkestab, väidetavalt ei ole suulist tõlget. millise keelega on probleem? prantsuse keelega, öeldakse saalist. ja kas nüüd on asjad korras? asjad on korda tehtud, siis jätkake niisiis pagulasrahastu eh, programmi loomimise kuue miljardine vahend, mis meil olemas on, sellega on peaaegu nüüd lõpetatud, mis tähendab seda, et me täidame oma kohustusi liidu ja Türgi vahelise avalduse kohaselt. ma tulen selle juurde paari minuti pärast ka tagasi. ehk siis meie oleme endiselt kohal, et nii süürlasi kui vastuvõtvaid kogukondi Türgis aidata ja me keskendume Türgist ähm, isikute turvalisele ümberasustamisele Euroopasse. viimastel kuudel me oleme näinud ebaseadusliku rände kasvu Türgist Euroopa Liitu. sel korral on tegemist peamiselt iraanlaste, afgaanide ja pakistanlastega. Türgi ametivõimed on meie poole pöördunud, et suurendada toetust, et suurendada operatiivvõimekust Türgis, et rakendada äh, avaldust, seda arutas Ankaras ka volinik Avramopoulos, kui ta seal käis oktoobri esimeses pooles. ja meie komisjonis oleme valmistanud ette teatud meetmed, kusagil viisteist miljonit eurot on eelarve, mida saaks kasutada liitumiseelse äh, abi vahenditest, eesmärk peaks olema suurendada Türgi äh, rannikuvalve võimekust otsingu- ja päästeoperatsioone paremini läbi viia, samuti me toetame edaspidi rändehalduse peadirektoraati alternatiivide väljatöötamiseks rändealasele kinnipidamisele ja oleme välja pakkunud ka teatud tegevused seoses rändajate ja pagulaste integreerimisega Türgis. siis muidugi Põhja-Süüria sõjaline operatsioon on asjade veelgi keerukamaks teinud ma mainisin äh, liidu tegevust, president Juncker ütles selgelt, et ähm, et ähm, isikute tagasisaatmine kirde Süüriasse on praegu mõeldamatu ja Euroopa Liit ei anna abi sellistes piirkondades, kus kohalike elanikkonna ja inimeste õigusi rikutakse Eh, Mihhail räägib ka kindlasti sellest ja ka sellel teemal praegu eh, piirdun ise, võtame arvesse ka hiljutist parlamendi resolutsiooni, millega Türgi operatsioon hukka mõisteti ja loomulikult oleme pühendunud sellele, et liidu rahalisi vahendeid ei rahastataks sõjalisi operatsioone või siis kellegi jõuga tagasisaatmist niinimetatud turvalisse tsooni, nagu Türgi seda nimetab, aga meie nõnda ei ütle, sest see ei ole turvatsoon. kui kaugel me oleme rakendamisega seoses pagula rahast, pagulase rahastuga? tõtt-öelda me oleme täielikult graafikus, üheksakümmend seitse protsenti kuuest miljardist on programmiliselt ette nähtud, teine osa on samuti graafikus, kaks koma kaheksa miljardit, kolmest miljardist on juba kuhugi suunatud, ehk siis peaaegu ollakse ühel pool ja me tagame, et järgmise aasta lõpuks allkirjastatakse kõik olemasolevad lepingud. ütlen ka, et rakenduse modaalsused on täpselt samad nagu esimese faasi ajal töötame rahvusvaheliste organisatsioonidega, pankadega liikmesriikides, ÜRO ametitega, vabaühendustega, me andsime ka Türgi eh, haridus, tervis ja perekonna ja sotsiaalministeeriumitele ka otseeraldusi, aga see ei ole eelarveline toetus sellisel kujul, nagu me seda teame, vaid me lihtsalt hüvitasime Türgi ametivõimude kulud nendes olukordades, kus Nad rahastasid projekte, mis olid suunatud süürlastele, ehk siis peamiselt olid need koolide käigusoleku kulud ja, ja ka kliinikute käigus hoidmine. tulemused on meie hinnangul ei, julgustavad seda on võimalik näha, ma tean, paljud teist eelmisel ametiajal ka käisid Türgis kohal on kusagil üheksakümmend projekti käimas, see arv peaks suurenema saja kahekümnele järgmise aasta lõpuks. üks koma seitse miljonit pagulast on saanud äraelamiseks toetust, samuti koolis osalemise määr on kõrge, kusagil pool miljonit Süüria last käivad meie toel koolis ja me rahastame ka õpetajate koolitust ja õpetajate töölevõtmist nendes koolides, mis on mõeldud Süüria lastele. sama võib öelda tervishoiusektori kohta, kus oleme aidanud peaaegu sada kaheksakümmend rändajatele mõeldud tervisekeskust rajada ja oleme koolitanud ka märkimisväärsel hulgal meditsiinipersonali, samuti on ka tegevused, mis on ette nähtud haavatute kaitsele. nüüd paneme rohkem rõhku sotsiaalmajanduslikule toetusele, mis on siis peamiselt äh, töökohtade loomine, äh, kutseõpe, erialade õpetamine ja teine uus prioriteetne valdkond loomulikult me jätkame ka hariduse ja tervisega, aga teine uus ähm, valdkond on munitsipaaltaristu, kus oleme ka ette näinud juba kolmsada kaheksateist miljonit eurot selleks, et peamiselt jäätmete ja veemajanduse valdkonnas töötada. ehk siis esimesed projektid peaks olema valmis hiljemalt kahe tuhande kahekümne esimese aasta keskpaigaks, suurem osa aga äh, kahe tuhande kahekümne teiseks ja kolmandaks aastaks. olukord on endiselt keerukas, Türgis on pagulaste äh, jätta, äh, Türgis on äh, rändajate arv suurenemas mm, ja tagasisaatmine ei ole tagatud, küll meil on selge seisukoht tagasisaatmise osas, mida mainisin varem. Türgi valitsus on meie poole pöördunud, nad soovivad rääkida tulevikust, järgmistest sammudest oleme öelnud, et me oleme valmis mõtestatud arutelu pidama, aga see leidis aset täpselt enne sõjalist operatsiooni. päris raske on ähm, nüüd midagi teha, ma tean, et neil on objektiivsed ähm, vajadused külge, millega neil on abi vaja, aga me tahame neilt ka kinnitust, et kõike tehakse reeglite kohaselt. ja peamiselt hoolime me tõesti süürlastest Türgis, sest see on ju pagulasrahastu peamine eesmärk Türgi puhul, aitäh! For... aitäh! aitäh, et pidasite kinni kõneajast ja nüüd saab sõna härra Keller, kümme minutit maksimaalselt. Uh- esimees, kaasesimehed, suur tänu, jätkan sellest kohast, kus uh, kolleeg Popovski lõpetas neli miljonit pagulast on Türgis, need on registreeritud pagulased, mitte kõik nendest ei ole süürlased, on äh, väga palju ja kasvav arv iraaklasi, iranlasi, pakistanlasi iseäranis, kuid loomulikult äh, peamine äh, sihtrühm meie jaoks on Süüria pagulased. kolm koma kuus miljonit registreeritud pagulast. Need ei ole hinnangud, tegemist on registreeritud pagulastega. kolleeg Matšei rääkis kahest rahast, rahaeraldisest Türgile. võib-olla on siin pisut segadust, meie ütleme teile, et kõik toimub lepingute kohaselt, kõike rakendatakse, kui Türgi poolelt kuuleme kõikvõimalikke kurtmisi, et raha ei tule. kas see vastab tõele siis? meie seisukohast tuleb öelda, et kõigepealt me rakendame neid projekte nii, mitte nii palju aidates äh, Türgi riigikassat, vaid pigem rakendades neid programme, mis toetavad äh, ra-, pagulasi läbi rahvusvaheliste vabaühenduste, läbi ÜRO asutuste, läbi Türgi spetsialiseeritud organisatsioonide ja vabaühenduste, aga ka läbi äh, Punase Risti ja Punase Poolkuu. ja kui me mõõdame nagu ikka oma tulemusi, kasutades finantsmääruse eeskirju, vaatame kulukohustusi, vaatame lepinguid ja vaatame rahaeraldisi. ja need loomulikult tulevad Euroopa Liidu eelarvest, mis on suunatud meie rakendavatele partneritele, kellega meil on lepingud. ja need arvud, mida teiega siin siis jagame, ma arvan, on igati korrektsed ja Kontrollikoda on äh, pagulasrahastuga tegelenud Türgis ja on meile öelnud põhimõtteliselt, et kõik on õige ja raha eraldamine, projektide rak-, rahastamine, mis on üldiselt viis korda kiirem keskmiselt kui tavaliste Euroopa Liidu abiprojektide puhul. elus ei ole äh, loomulikult kunagi põhjust äh, olla liiga rahulolev, nii et aga siiski võime öelda, et põhimõtteliselt rahastu rahasid äh, kulutatakse korrektselt. oleme kulutanud lepingute kohaselt sada protsenti esimesest kolmest miljardist, oleme nüüd sõlminud lepingud kaheksakümne protsendi osas teise eraldise puhul samuti sada protsenti, siis saab täis järgmistel nädalatel ja kuudel ja mi-, ning lepingud sõlmime, lõpetatakse kuni aasta enne aasta lõppu ja huvitav on see, et me räägime alati Türgi rahastust kui tervikust, kuid üksikasjadesse süvenedes näeme, et umbes kolmkümmend kaheksa protsenti leiab rakendamist humanitaarabi kujul ja ülejäänud kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm protsenti on arengutoetus, mis vahe siin siis on? ühest küljest humanitaarabi on kiirem, äh, raha eraldamine toimub, menetlused on kiiremad ja tegeleme peamiste humanitaarvajadustega. loomulikult kõik registreeritud pagulased ei ole olukorras, kus neil on hädavajadused ning arengutoetust antakse selle alusel toit, elupaik, hügieen, sanitaarvajadused ja nii edasi. aga on ka selliseid vajadusi nagu haridus, koolitus, võib-olla isegi ülikooliharidus, mida ei saa anda läbi humanitaarabi. ja seega äh, meil on arenguvaldkonnas töötavaid kolleege, eriti dižineerid peadirektoraadis, kes tegelevad juba nende vajadustega. rääkides nüüd humanitaarabist, see on nüüd see osa, millest mina tahan rääkida, siis meil on kaks suurt äh, programmi ja teave on avalik nende kohta ja kergesti kui te ei taha minu või minu kolleegidega suhelda sel teemal, saate infot äh, internetist. kaks peamist programmi on sotsiaalvõrgustik ja teiseks äh, haridusprogramm. nüüd esimene sotsiaalne turvavõrk. siin on meil igakuised rahaeraldised, mis antakse otse äh, pagulastele läbi teebetkaardi ehk siis on tegemist on ühe koma seitsme miljoni Süüria pagulasega, kes saavad seda abi Türgis, Türgis just nimelt, sest ähm, äh, Türgi pagulasrahastu annab meile õiguse, aga kohustuse ka toetada pagulasi Türgis. see on tähtis, nagu kolleeg Matse ütles äh,, president Juncker ütles väga selgelt, et meie soov ei ole toetada reintegreerimist, jõuga taasintegreerimist Süüriasse, mis on Türgi sõjalise operatsiooni tulemus. see ei ole mitte ainult poliitiline avaldus, vaid ka õiguslik, sellepärast et äh, Türgi rahastu ei luba meil tegelikult kasutada kuud, kuute miljardit äh, väljaspool Türgit. nii et kui poliitiline otsus langetati toetada Süüria pagulaste tagasiasumist Süüriasse, siis seda ühi-, seda rahastut ei saakski enam kasutada. tuleme nüüd sotsiaalse turvavõrgustiku juurde tagasi, tahaksin siin äh, kasutada võimalust ja olulise teate edastada, eelmisel nädalal ütlesime, et tulevikus alates aprillist kaks tuhat kakskümmend on meil uus rakenduspartner Türgi rahastu jaoks. praegu sotsiaalse turvavõrk, võrgustiku Äh, toetab Maailma Toiduprogramm, aga tulevikus äh, ra-, ra-, hoopis Punane Rist võtab üle. eelis on selles, et Punane Rist äh, teeb otsest koostööd Türgi Punase Ristiga ja see on palju tõhusam ka, sest Punane Rist, Punane Poolkuu Föderatsioon toob endaga kaasa palju madalamad tegevuskulud. nii et ning oleme ka Euroopa Kontrollikojalt saanud äh, avalduse, et nii me oleme palju tõhusamad. see tähendab, et me anname rohkem raha pagulastele ja vähem raha läheb haldustegevusele. ja meil on ka teistsuguseid eeliseid, mis on seotud kulutõhususega. teine programm, äh, mis on siis äh, haridusele suunatud rahaeraldised see on siis humanitaartoetus äh, haridusealastes kriisiolukordades, see on suurim sedasorti programmide rahastame maailmas, vähemalt humanitaareelarvest pool miljonit Süüria päritolu koolilast saavad niimoodi minna kooli, käivad iga päev koolis tänu sellele Euroopa maksumaksja poolt antud rahalisele toetusele ja millised on siis tuleviku väljakutsed? ühest küljest näeme vajadusi, mis jätkuvad, haavatavad pagulased kui humanitaarabi aja jooksul peab äh, kaduma, seepärast teeme koostööd Digineeriga, nii et me ei tegeleks, et me tegeleks nüüd mitte humanitaarosaga rahastust, et annaksime äh, toetust mitte ainult sotsiaal, vaid ka haridusvaldkonnas, nii et äh, need kõnelused praegu toimuvad see on seotud ka MFF-iga ja seepärast on hetkel veel liiga vara öelda, kuhu see kõik jõuab, kuid äh, humanitaarabilt arenguabile üleminek on tüüpiline, kui kriisid äh, jätkuvad ja see, sellega tegeleme ka juhtimise tasandil ja teine väljakutse muidugi, meil on vaja ka sellist soodsat keskkonda, et projekte rakendataks. see tähendab lihtsaid asju, nagu näiteks äh, näiteks äh, elamisload töötajate jaoks, äh, registreerimine, äh, see vajab ka, vajab toetamist, vajab harmoneerimist, kasutajasõbralikumaks muutmist, mõnikord on meil andmete saamisega probleeme ja aruandlusega, kuivõrd Türgi ja Euroopa andmekaitseseadused on keerukad, oleme Türgi kolleegidega sellest rääkinud ja, ja siin me oleme üsna optimistlikud, et seda on võimalik kiiresti lahendada ja muidugi teeme tihedat koostööd türkidega, türklastega, loomulikult meil on väga head Türgi suhted tegelikult töötasandil Türgi ametivõimudega. nii et äh, lepingute, kohustuste suhtes oleme olukorra kõrgusel, raha väljamaksmise osas äh, sada protsenti esimesest ja, ja kaheksakümmend protsenti teisest rahaeraldisest on välja makstud. mul on veel kolmteist minutit. nii et äh, Süüria osas sada seitsekümmend miljonit äh, eurot on mõeldud humanitaarabile Süürias ja Kirde-Süürias, kus äh, hetkel äh, on kurdi probleemid, Euroopa Liit annab kuuskümmend kaheksa miljonit projektidele, need on endiselt käimas, vaatamata lahingutele. humanitaartöötajad on suure, on paljud lahkunud, kuid jätkame koostööd kohalike töötajatega ja vaatame, et siis me saaksime ümberasustatud isikute vajadustega tegeleda. Tüür-, me oleme Süür-, Põhja-Süür-, Kirde-Süürias äh, on ümber asunud äh, väga paljud inimesed, seal on suured probleemid äh, sanitaarvarustusega ja nii edasi. suur tänu, härra Kööler, nüüd meil on koordinaatorite nüüd äh, võimalik sõna anda, kaks minutit kõikidele ja ka Euroopa Parlamendi Türgi raportöör saab sõna, kuid kõigepealt alustame siis koordinaatoritega. meil on siin kolm komisjoni ja teen ettepaneku, et äh, igast fraktsioonist üks koordinaator saab sõna, mitte kõik kolme komisjoni koordinaatorid, vaid et igast fraktsioonist üks koordinaator saab sõna nii et kõigepealt härra Kaaler võib-olla Rahvapartei nimel kaks minutit maksimaalselt. suur tänu, esimees. Euroopa Parlament äh, Türgi tegevuse kohta võttis pooled, äh, kaks pool nädalat tagasi selge seisukoha. ma ei tahagi sellest rääkida, sest me oleme ühel nõul ja ühel nõul ollakse ka selles osas, mis puudutab Süüria pagulaste edasist toetamist Türgis aitäh ka nende selgituste eest, et see meede keskendub geograafiliselt ainult Türgile ja et seda ei ole võimalik üle kanda Põhja-Süüria aladele. nüüd küsimus, mis tõstatub? meil tundub olevat äh, probleem tõlkega. kas tõlge on olemas? on olemas, on küll aga ainult siis, kui ma midagi ütlen, muidu ju pole midagi tõlkida, ütleb selle peale härra Kaaler. ma arvan, et sellegipoolest on meil dilemma, sellepärast et küsimus on tõesti väga konkreetne. mis me teeme siis, kui Erdoğan ei käitu vastavalt meie soovidele ja kui ta sunnib äh, inimesi äh, bussidega üle piiri minema, see on see konkreetne küsimus äh, ja ma tahaksingi teada saada, et kuidas me siis reageerime Ke,. kas komisjon siis nõustub sellisel puhul parlamendiga, näiteks eelarvemenetluses on meil tõesti väga palju reserve liitumiseelse abina ette nähtud, kas see oleks siis üks mõjutusvahend? aga me ei tohi ära unustada ka seda, et Erdoğan on hoiatanud äh, uksed avada. veel paar nädalat tagasi ta väga selgelt ütles, et ta maksab kätte ja avab uksed. nii et ma tahaksin teada, millega meie arvestame ja kuidas me siis reageerime nendele erinevatele võimalustele, mida kahjuks äh, president Erdoğan on siin välja toonud. aitäh! proua Sippelit ma ei näe siin, ta tahtis sõna aga ta on lahkunud, nii et Renew fraktsioon ja proua Intfeld ja siis, kui proua Sippel tagasi tuleb, siis ta saab sõna uh,. aitäh, esimees. aitäh härra Popovskile, härra Köhlerile. pisut keerukas arutelu on see. me räägime siin rahastamisest, toetusest pagulastele, inimestele ja samal ajal peaksime rääkima suurtest poliitilistest küsimustest, need on tõstatanud ka Rahvapartei kolleeg, sest me ei saa ju peatada toetust inimestele, aga samal ajal olukord võib muutuda. kõik sõltub sellest, mida Erdogan kavatseb teha. ja oli hea meel kuulda, et te kindlasti ei anna rahalist toetust äh, tagasipöördumiste toetamiseks, mis ei ole vabatahtlikud aga kuidas te kontrollite, kas tegemist on vabatahtlike tagasipöördumistega, sest me oleme kuulnud inimestest, kes saadetakse tagasi ja ametivõimud ütlevad, see on vabatahtlik, samas inimesed ise ütlevad, et seda see ei olnud. nii et kuidas me siis kontrollime seda? mulle tundub äh, äärmiselt murettekitav see asi ja imelik, äh, sest me peaksime poliitilise küsimuse esitama komisjonile ja nüüd me, me näeme, milline on probleem kogu selle Türgi probleemiga äh,, programmiga. parlament oli juba algusest peale üsna skeptiline, küsimus ei ole mitte rahastamises, küsimus on poliitilises aluses kogu sellele skeemile. me ei, ei räägi mitte ainult üksikasjadest, vaid pigem sellest, et mida teha siis, kui me järeldame, et see enam ei toimi ja oleme muutunud täiesti sõltuvaks härra Erdoganist proua Sipper ikka veel siin ei ole, nii et rohelised proua Trikk, proua Strikk, suur tänu mõlemale komisjoni esindajale sõnavõttude eest ja minu sõnavõtt langeb vägagi kokku proua Intveldi sõnavõtuga, sest meile teeb äh, väga muret pagulaste saatus, kes praegu Türgis äh, asuvad ja meil oli väga hea meel kuulda, et komisjon äh, ei pea puhvertsooni Kirde-Süürias turvaliseks. Äh, edu aruandes, rände aruandes näeme, et Euroopa Liit tahab siiski tagasipöördumisi Türgisse toetada ja mitte ümberasustamist Türgist äh, Euroopa Liitu, kuivõrd see oht on endiselt olemas, et inimesi võidakse saga, tagasi saata kogu Kirde-Süüriasse. nii et meile, meile, meie jaoks te, toob see kaasa küsimuse, et millisel määral komisjon endiselt ütleb, et Türgi on turvaline kolmas riik. Äh, Türgi, see on seotud Kreeka poolt Türgi pagulaste vastuvõtmisega ja millised on esimesed tagasipöördumused Süüriasse, kuidas me saame järelevalvet teostada, kontrollida, et need on tõesti vabatahtlikud ja kuidas äh, saame tagada, et äh, sunniviisilisi tagasipöördumisi ei toimu ja kui, mis siin on siis tagajärjed, kui tõepoolest Türgi hakkab inimesi deporteerima, mis siis saab? nüüd ID fraktsioon. härra Mariani. härra esimees, aitäh. Äh, kuulasin äh, komisjoni esindajate sõnavõtte, härra Bobovskit, härra Köhlerit, härra Bobovski. Te rääkisite äh, pagulaste paigutamisest Euroopasse, mis on olnud e-, edukas teine kõneleja rääkis Türgi programmist, tahaksin öelda, et mul on samad mured, mis ko-, ülejäänud kolmel fraktsioonil, kes kui täna öö, mõistame, et me ei või milleski kindlad olla Türgi programmi osas ja meie fraktsioon on korduvalt sellest rääkinud, me oleme poliitiliselt pantvangis ja Erdogani šantaaži ohvrid nii et võib-olla tuleks täna küsida, et kas pole mitte aeg, et Euroopa Liit mõtleks ümber oma poliitika selles piirkonnas. kõigepealt, mis puudutab meie suhtumist Türgi valitsusse, kuid ka peaksime mõtlema, kuhu Süüria pagulased paigutada, kas see pole, see pole mitte Euroopas ega Türgis, see on Süürias, aga kui tegemist on vabatahtliku tagasipöördumisega. sõjaline olukord on täna selline, et äh, Süürias territooriumine, territooriumi suur osa välja arvatud Idlibi piirkond on nüüd äh, saabunud seal rahu, kas ei oleks äh, kasulikum, humaansem, odavam täna va-, uurida, et äh, võib-olla humanitaarorganisatsioonidega koostöös töötada süürlaste tagasipöördumise nimel koduriiki, nii et kui nad saaks koju tagasi pöörduda, oleks ikka ju palju parem. aitäh, härra Mariani. et see proua Kimper. No, okay. Yes, okay, yes. Onorevole, nie, onorevole Procaccini ah, allora. Sorry, I am sorry. ODCR is Procaccini. So. vabandust, ütleb proua Kempa. siin ma olen. E, szanowni Państwo, sytuacja jest e, moim... Daamid ja härrad, olukord minu arvates on äärmiselt e, tõsine. nii et tuleb seda vaadata kahel tasandil. kõigepealt diplomaatilised küsimused väga suur ülesanne Euroopa diplomaatia ees, sest et Erdogan ähvardab, šantažeerib, kuid teisalt on meil tegemist tohutu ohuga tsiviilelanikele, pagulastele, kõikidele nendele, kes tulevad Süüriast või sisepagulastele, sest Põhja-Süürias on rünnakud toonud inimeste taas ümberpaigutamisi endaga kaasa. oleme kuulnud kohutavast olukorrast seal Aleppo ja Homsi, Homsi piirkondades olukord järjest halveneb ja ja need on nüüd siis paigad, kus need sisepagulased praegu asuvad. kuulsin komisjoni sõnavõttu muidugi, rääkides humanitaarabist, ma arvan, et me peaksime seda isegi suurendama sest me oleme täiesti kindlad, et see on õige. aga teist sorti abi, kaasa arvatud arenguabi, siin on see, mida Euroopa Liit on Türgi ja teiste riikide heaks teinud ja peaksime mõt-, võib-olla ehk kaaluma muudatusi. miks on olukord nii tõsine? tahan öelda, et Türgi, seda ütles ka Nadia Murad hiljuti, türklased ründavad nüüd külasid, kus elavad jesiidid ja jesiidi naised, just need, kes olid äh, peamised äh, islamiriigi ohvrid. ja nüüd see levib praegu ja kui me arvestame, et Liibanon või Jordaania hetkel kavatsevad ka Süüria, pagulasi Süüriasse tagasi saata, siis olukord on äärmiselt äh, tõsine Lähis-Idas. peame seda vaatama ka meie demokraatia, diplomaatia kontekstis. kuue esindaja äh,, härra Urman Crespo, kõnelen äh, koordinaatorina Teve ja Libe komisjonides, kaks küsimust komisjonile. kas komisjon on mõelnud äh, finantsabi tingimik-, tingimuslikkusele, kas austatakse inimõigusi või kas mõeldakse sellele, et Türgi viib läbi etnilist puhastust ja kas äh, mõtleme sellele, kuidas äh, Türgi tallab jalge alla inimõigusi, kas kavatsete abi panna sõltuvusse inimõigustest? ja teiseks rääkisite äh, mitte tagasisaatmise põhimõttest, nagu te teate, on see ohus, vabaühendused on meile öelnud, et kolmsada nelikümmend kaheksa tuhat süürlast on tagasi saadetud oma tahte vastaselt. isegi kui te ütlete, et need on olnud vabatahtlikud, meil on siin Amnesty Internationali raport, kus räägitakse äh, sunniviisilisest tagasisaatmisest nii et selles kontekstis, kas komisjon kavatseb liikmesriikidele meelde tuletada, et Türgit ei saa pidada kolmandaks turvaliseks riigiks. Sea-Watchi raport kõneleb sellest, et komisjon soovitab Euroopa Liidu liikmesriikidele äh, pidada Türgit turvaliseks kolmandaks riigiks, samas kus Türgi ei ole seda, mida kavatsete soovitada komisjon kas kavatsete soovitada seda, et Türgi ei ole kolmas turvaline riik ja kuidas kavatsete tagasisaatmisi hallata? hetkel need ei ole vabatahtlikud. To... nii et annaksin proua Sippel sotsiaaldemokraatide nimel, kas te sooviksite sõna? aitäh, esimees, võib-olla saan päris lühidalt teha. paljud äh, olid kriitiliselt meelestatud selle Türgi kokkuleppe suhtes juba algusest peale ja ük, aga üks positiivne aspekt äh, mis oleks võinud selles leppes olla meie arvates, oli see, et me saame aega selleks, et paremini oma süsteemi ette valmistada pagulaste vastuvõtmiseks, tugevdada meie süsteeme liikmesriikides, selleks et me oleksime valmis ähm, varjupaigamenetlusi läbi viima võimalikult kiiresti, kuid ka selleks, et me saaksime pagulased vastu võtta ja kõnelda päritoluriikidega kus poliitilist tagakiusamist ei ole, selleks, et inimesed saaksid tagasi pöörduda päritoluriikidesse, kuid paraku äh, nii palju, kui mina seda mõistan, Euroopa Liit ei ole seda aega kasutanud selleks, et oma süsteeme tugevdada. me jätame endiselt mulje, et me ei ole suutelised rändega hakkama saama ei seadusliku ega, e-, ega varjupaigaga, et me oleme selliste inimeste meelevallas nagu Erdogan. ja me unustame täielikult selle, et enamus pagulasi maailmas ei ole Euroopa Liidus ega tule Euroopasse. Nad põgenevad teistesse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa Liidu ümber, nii et kõik need ilusad sõnad, mida me siin korduvalt kuuleme Türgi kokkuleppe kohta, et kas on tõesti mingi hea põhjus, miks jätkata seda ja milliseid jõupingutusi teete teie, teie seisukohast selleks, et toetada uut komisjoni selleks, et uued rändeteed loodaks, sest siiamaani ei ole me mitte midagi kuulnud selle kohta, mis võiks üldse olla uut selles niinimetatud uues rändepaktis. ja kaheks minutiks lõpetuseks Euroopa Parlamendi Türgi raportöör. La política europea con Turquía tiene que responder a la complejidad. suur tänu. poliitika Türgi suhtes peab arvestama olukorra keerukusega. me oleme, näeme umbusaldust tegelikult, mis on järjest äh, süvenenud ja mis on seotud režiimi autoritaarsusega, nii et me ei saa enam vabandusena kasutada see, seda õigustamaks erinevaid äh, rikkumisi. ja on ka katastroofiline viga, mis on seotud äh, sõjalise sekkumisega Süürias. ärgem unustage, mis poliitiliselt Türgis praegu toimub, opositsioon on üle, esile kerkimas, valimisvõit Istanbulis. kõik on äh, näinud hetkel olukorda. kas äh, nende vahenditega, mis on meie käsutuses, kas me, kas me ei saaks Euroopas äh, oma poliitikat välja kujundada, aga võib-olla on juba hilja. ma ütleksin, et ainus viis Türgiga normaalseid suhteid edendada on see rahastu. see aitab miljoneid pagulasi Türgis nii et äh, mõnikord küll öeldakse avalikkusele, et see mehhanism on Türgi rahastamiseks, et ähm, see läheb Türgi eelarvesse, kuid nii see ei ole. ja veel üks asi, mis vajab selgitust. seda mehhanismi ei saa kasutada selleks, et saadetaks inimesi tagasi, nii nagu soovib seda Erdogan. nagu te teate, et sellega tekiks tõsine demograafiline probleem, mida oleks keeruline lahendada ja nagu parlamendis on öeldud, nagu ütles ka härra Guterres, ainus võimalik asi on vabatahtlik tagasipöördumine. ja nüüd me hakkame kõnelejate nimekirja sulgema, kõik saavad ühe minuti ja siis neli minutit vastusteks. Äh, esinejatele ja kindlasti Kreeka minister peab ootama, kuid mitte liiga kaua. ja nüüd alustame. härra Mavridis esimesena. maksimum. üks minut, minut maksimaalselt. suur tänu. see on hea, et meil on selline arutelu vastused on väga lihtsad. kui ei oleks olnud Euroopa Liidu sekkumist, oleks olukord palju hullem. probleem on selles, et iga kord, kui meil on selline arutelu, siis äh, olukord on halvenenud vahepeal. ja minu jaoks on vastus lihtne. ma arvan, et enamus äh, meist ei ole valmis tõsiasjadele näkku vaatama. meie ees on Erdogan, kes on kurjategija, kes äh, vii-, kes äh, on hakkama saanud inimsuse vastaste kuritegudega. rahv-, seda, seda räägivad ka uurijad, millest aga, mida meie teeme, meie eraldame raha Erdoganile ja tema tegevus toob endaga kaasa selle, et on järjest rohkem pagulasi Põhja-Süüriast ja ma ei taha olla osa sellest kuriteost. Konstantinos Papadakis. härra Papadakis. Νομίζω πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα ma arvan, et tuleb näha olukorda sellisena, nagu see on. Äh, Erdogan šantažeerib Euroopa Liitu ja küsimus on selles, kuidas siis meie reageerime sellele šantaažile. see peab meile muret tekitama. ja meie peame algatusi tegema. Thank you, Mr Furlas. härra Furlas, suur tänu tahaksin vastata kolleegide küsimusele, et kas me saame usaldada Erdogani. Türgi ähvardab Euroopa Liitu kolme ja poole miljoni pagulase siia saatmisega, kui me tema soove ei täida. ta ähvardab muuta niinimetatud turvatsooni demograafilist koostist. juba nelikümmend aasta okupeerib Türgi Euroopa riiki, Türgi, Küprose osa. tegemist on Euroopa territooriumiga ja me veel ikka küsime endalt täna, kas me saame teust usaldada Erdogani. Um, aitäh, ütleb proua Insir. kõigepealt äh, nõustun kolleegidega, kes rääkisid ümberasustamisest. esimene küsimus on see, kuidas me teame, et see ei toimu äh, jõuga ja teiseks me teame, et Türgi ja Erdoğan äh, kasutavad seda selleks, et äh, äh, selles turvatsoonis seda nõndanimetatud demograafilist juhtimist kasutada. teiseks raha, mis läheb pagulaste abistamiseks Türgis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa Kohtu otsusega öeldi, et ei ole võimalik täpselt öelda, kuidas miljard eurot äh, kasutati äh, pagulaste abistamiseks ja audiitorid äh, tahtsid täpsemalt teada, kuhu need vahendid läksid, aga Türgi ministeerium ei andnud neile seda infot, öeldes, et Türgi andmekaitseseadused seda ei luba. nii et minu küsimus, kuna minut on möödas, nii et kuidas me teame, et tõesti raha kasutati selleks, milleks öeldi, et kasutati. aitäh, härra Boccacini, palun järgmisena. Grazie, presidente. Prima di tutto intendo. aitäh. kõigepealt toonitaksin seda silmakirjalikkust, mis ümbritseb kogu seda küsimust. me siin tegime vea ja põhimõtteliselt andsime Euroopa piiride kontrolli üle kolmandatele riikidele. mulle öeldi, et raha ei lähe otse riigikassasse, aga see ei ole tõsi meil on vähemalt kolm kokkulepet Türgi valitsuse asutustega mis saavad siis rahastust Euroopa Liidult. keegi peab mulle selgitama, kuidas või miks me anname raha Türgile niimoodi, aga mitte näiteks Tuneesiale. Tuneesia oli vähe, on väheturvalisem kui Türgi, aga enamus sisserändajaid tuleb Euroopasse just Tuneesiast. ilmselgelt meid välja pressitakse sellepärast, et me ei tee ise oma tööd, vaid oleme andnud selle ülesande kellegi teise, kellelegi teisele. härra Polis, aitäh, härra Köhler ütles, et äh, seda raha ei kasutata Süüria pagulast, et see raha läheb otse Süüria pagulastele mittevalitsusasutustele. ja nüüd Türgi mõte eh, turvatsooni loomiseks Süüria territooriumil on selline eh, mõte võib endaga kaasa tuua nagu Gaza sektori, et tegemist on nii-öelda vabaõhuvanglaga. Nad su-, pagulased surutakse sinna lihtsalt tagasi. see võib kas me ei peaks Süüriat otse aitama selleks, et aidata pagulastel tagasi pöörduda, äkki peaks kaotama sanktsioonid Süüriale, sest ei ole mõtet nende sanktsioonidega jätkata. enamus äh, džihadiste äh, on sealt välja surutud ja süürlastel oleks rohkem kasu sellest, kui Süüria ise uuesti jalgadele tõuseks. proua Sovko, palun. härra esimees, ma arvan, et me peame jätkama pagulaste rahastamist. peame selle küsimusega tegelema, Euroopa Liidul ei ole mitte mingeid vahendeid võitlemaks president Erdoani vastu, aga me peame siin tõesti lõpetama pagulaste voo Balkani riikidesse, sest see võib öö, ähm, lahti rebida teistsugused haavad ja tahaksingi volinikult teada saada, mida on ära tehtud kohapeal kohalike elanikega selleks, et integreerida pagulasi. on täiesti uskumatu, et sul elavad miljonid inimesed, pagulased kohapeal ja kohalikud ei ole nõus äh, neid integreerima, nii et ma tahaksin teada saada, kui palju on kohalikku taristusse investeeritud. lugesin raportitest, et seda pole tehtud. seda raha tuleb kasutada just tõesti kõige madalamal tasandil selleks, et pagulasi integreeritaks koha peal, selleks, et nad ei peaks jääma aastateks laagrisse. me ei peaks siin tegelema mitte Erdoganina, vaid kohaliku tasandiga selleks, et nad aitaksid äh, pagulasi integreerida. aitäh ja härra Simiuk, palun järgmisena aitäh! me peame siin väga selgeks tegema ja mulle tundub, et siin Euroopas oleme me silmad kinni pigistanud ja peame läbirääkimisi Erdoganiga, keda me nimetame partneriks, aga tegelikult see on ta meie vaenlane, kes kasutab oma huvisid pagulaste äh, äh, pagulastega hirmutamiseks ära ja tõesti, me peaksime minema Süüriasse Assadiga läbirääkimisi pidama ja kohapeal inimesi tagasi viima. sanktsioonid tuleb lõpetada, see oleks ka inimlik, see oleks majanduslikult kasulik ja kõikide huvides. härra Bey, kaheks minutiks. aitäh, esimees. on selge, et meil on tegemist korduva jõu kasutamisega Erdogani poolt Küproni okupeerimine viiskümmend aastat, sõjaline tegevus Süüria territooriumis kurdide vastu suunatuna ja meie maksame viis koma kaheksa miljardit eurot rände toetamiseks ja pehmelt öeldes Türgi tegevus jätab siiski soovida. aastast kaks tuhat kolm oleme ligi viisteist miljardit juba kulutanud, tuleb teha lõpp Erdogani šantaažile ja sellele loogikale, mille alusel me maksame Türgile on aeg austada Süüria territoriaalset terviklikkust ja kui mitmed kolleegid on öelnud, nagu ka härra Mariani, tuleb korraldada nii, et kolm koma kuus miljonit süürlast Türgi territooriumil tuleb paigutada äh, Türgis, äh, Süüriasse, aga nii, et mitte Erdogan ei otsusta seda, kuhu ja kuidas. tänan. lugu ei ole lihtne, me kõik teame, aga andke endast parim ja alati võite ka äh, mõelda selle peale, et kell kümme tegelikult algas juba välisasjade komisjoni koosolek ja äh, Kreeka minister ootab ukse taga, nii et äh, kui teil on veel küsimusi, saatke need kirjalikult ja siis saate ka kirjalikult vastused. tehke tõesti lühidalt, palun, neli minutit kõigile. Thank you, Sharon, thank you for your, for your comments aitäh, esimees, aitäh nende kommentaaride eest. meie jaoks inimesed on esmatähtsad, me keskendume tõesti süürlastele, kes on tõesti väga raskes olukorras. me tõesti üritame oma abi andmist jätkata. muidugi me ei hakka toetama jõuga Põhja-Süüriasse pagulaste tagasiviimist või üleüldiselt äh, küüditamisi kuhugi. me Äh, soovime teha äh, koostööd ÜRO kõrge pagulasvolinikuga äh, selleks, et hoolitseda selleks, et kõik on vabatahtlik. ÜRO peasekretär härra Guterres kohtus president Erdoganiga paar päeva tagasi, me ei tea, kas UNHCR üldse saab juurdepääsu Põhja-Süüriale. reedel, kui me seda küsisime, igal juhul veel neil juurdepääsu polnud, nii et tõesti, te võite olla kindlad, me teeme siin koostööd. muidugi on meil ka meetmed olukorra jälgimiseks, selleks, et vaadata, kuidas raha kasutatakse. me liikmesriikidega pidevalt ja ka Türgiga arutame seda küsimust ja Türgi rahastu juhtimisrühma koosolek toimub üheksandal detsembril ning äh, ma loodan, et ka välisasjade komisjoni esimees ja mõned liikmed tulevad kohale, saadame selle kutse ka varsti teile. ja väga tähtis on tõesti jälgida seda, milline on olukord koha peal. ma tean, et mitmeid kordi on küsitud, kas Türgi on tõesti turvaline riik. meie lähtume siin äh, riiklike ametivõimude hinnangutest, eriti just Kreeka ametivõimude hinnangust ja me anname toetust nendele, kes on tagasi Türki saadetud, ka õiguslikku abi hoolitsemaks selle eest, et nende olukord Türgis ei halveneks. muidugi see ei ole alati lihtne. nüüd äh, varjupaigasüsteemialased arutelud Euroopas. Äh, komisjoni uus president soovib välja töötada uue varjupaiga Äh, leppe, ma täpselt ei tea, mida ta kavatseb veel teha. Ähm, tema mandaat ei ole veel, tema ametiperiood ei ole veel alanud, aga Strasbourgis juulikuus ta lubas seda. olen täiesti nõus, et meie peame väga täpselt vaatama, äh, kuhu meie raha läheb ja olen nõus raportööriga, et tõesti kuuest miljardist äh, enamuse oleme me suunanud just oma partneritele, äh, vabaühendustele, pankadele, Punasele Ristile ja me tahame, et see jätkuks täpselt samamoodi. ja see raha, mis läheb ministeeriumitele, ei ole mingi eelarvetoetus, vaid me katame otseselt kulusid, kas see puudutab koole, koristustöid, aga see ei ole nii, et lihtsalt saadetakse neile raha. ja kohe kindlasti me ei soo-, to-, soovi toetada mitte mingit äh, demograafilist ümberkorraldust äh, Põhja-Süürias, ka ÜRO on täpselt samasugusel äh, seisukohal. mis puudutab nüüd äh, pagulaste integreerimist, äh, siis me oleme tõesti väga palju ära teinud Türgis, oleme investeerinud äh, taristusse äh, läbi viinud koolitusi. Äh, Bosnias on olukord natukene teistsugune, väga tähtis on siin parandada tõesti vastuvõtukeskuste olukorda. me oleme üle kahekümne miljoni seal juba kulutanud, olukord on muutunud küll halvemaks ja seega peame uuesti sekkuma, aga asjad liiguvad Bosnias edasi väga aeglaselt. aitäh, härra Köhler! aitäh, aitäh nende kommentaaride eest, äh, hästi lühidalt äh, Äh, turvaline tagasipöördumine, meil on kriteeriumid, äh, mida me kasutame ka selles kriisis. Äh, ta-, tagasipöördumine peab olema väärikas, vabatahtlik, turvaline ja kestlik, mitte nii, et korra sisse ja uuesti välja tagasi. kes seda jälgib ja saab selle eest ka raha, on UNHCR ÜRO pagulaste ülemvolinik, nii et kui me soovime selliseid äh, vabatahtlikke ja väärikaid tagasipöördumisi, siis on väga tähtis hoolitseda selle eest, et UNHCR saaks tõesti äh, vabalt tegutseda Põhja-Süürias. praegu see nii pole. nii et kui türgid soovivad teha seda, mida nad on välja kuulutanud, siis nad peavad hoolitsema ka selle eest, et äh, pagulasvolinik saaks seal tegutseda. proua Sipp Sippeli küsimus. tõesti, meil on seitsekümmend miljonit inimest, kes on vägivaldselt äh, ümber asustatud äh, maailmas, enamus nendest on sisserändijad, aga kakskümmend viis miljonit nendest on tõelised pagulased ja selleks on meil humanitaarabi. üks koma kaheksa miljardit eurot on meil ette nähtud selleks, et nende eest hoolitseda. ja seda raha kasutatakse tavaliselt inimeste tekitatud kriiside lahendamiseks ja see on tegelikult kaasa toonud ka jõuga ümberpaigutused et jah, proua Sippel ütles, et me võiksime rohkem ära teha. muidugi eelarvest vastutab ametiasutus parlament, andke meile rohkem raha ja me teeme seda. nüüd andmed ja äh, nende kasutamine. tõesti, me ei ole rahul sellega, kuidas meile edastatakse andmeid pagulaste kohta Türgis. me üritame siin türklastega uuele kokkuleppele jõuda, igal kohtumisel see küsimus tõstatatakse. kuid praegusel hetkel ei ole õiglane öelda, et me ei tea, mis täpselt toimub. meil on äh, erinevad äh, infoallikad äh, Äh, kohapealsed asutused, mis meile siis oma infot edastavad, aga me tahame selle kokkuleppe üle uuesti läbi rääkida. siis öeldi, et miks me ei kaota ära Süüria ametivõimude vastu äh, pandud sanktsioone. ma kahtlen. kaheksakümmend protsenti Süüriast lahkunutest ei põgenenud islamiriigi Daeshi äh, eest. Nad tulid äh, Euroopasse ja ka läksid naaberriikidesse Assadi režiimi jõhkruse pärast. vaadake olukorda Jordaanias. viimase kahe aasta jooksul kolmkümmend viis tuhat pagulast on pöördunud tagasi Süüriasse, aga kuussada viiskümmend tuhat jäid siiski Jordaaniasse ja isegi kui Türgi siin saadab inimesi tagasi Süürias, olen ma veendunud, et enamus pagulasi siiski jääb Türki. ja just sellepärast on tõesti väga tähtis, et me investeeriks mitte nüüd lõimumisse, vaid lihtsalt nende eluolusse, et nad saaksid käia koolis öö, äh, öö, äh, ning samal ajal töötada, aidata öö, äh, vastuvõtva riigi majandust ja tõesti palju väärikam on ise palka teenida, kui sõltuda Euroopa Liidu toiduabist. ja seda rohkem Türgis, Liibanonis, Iraagis meie peadirektoraadid investeerivad just eluolude parandamisse selleks, et inimesed saaksid koolitustel osaleda, oma ettevõtteid luua. see toimub, aga väga tähtis on siin tagada õiguslik raamistik ja see, et kohalikud ametivõimed tõesti öö, oleksid nõus sellega, et pagulased ei peaks jääma laagritesse, vaid saaksid osa võtta siis riigielust. aitäh, aitäh koostöö eest, aitasite meil seda, sellest rangest ajakavast kinni pidada ja nüüd äh, kaasesimees äh, Tobias Tobee arengukomisjonist saab võtta sõna lõpetuseks. aitäh, ma ei hakka pikka kõnet pidama, aga minu jaoks on täiesti selge, et äh, me peame paralleelselt Euroopa Liidus tegelema selle tähtsa, raske ja kompleksse küsimusega. tegemist on väga poliitilise küsimusega. me peame tunnistama, et Türgi on tegelikult äh, kogu maailmas kõige rohkem pagulasi vastu võtnud äh, äh, riik ja meie jaoks on tegemist siis riigiga, kuhu tuleb kõige suurem humanitaarprojekt suunata. mitte ainult Süüria sõda ei ole selle olukorda halvendanud, üleüldiselt olukord sealses piirkonnas on raske ja viimased sündmused on seda veelgi raskemaks muutnud. aga see lühike arutelu näitas, et me peame täpsemalt jälgima olukorda, mitte ainult seda, kuidas me oma vahendeid kasutame, vaid me peaksime ka vaatama, kuidas rakendatakse programme ja kuidas peetakse kinni Euroopa Liidu poliitikatest. ja on selge, et meie kolm komisjoni peaksid ka tegema siin tihedamat koostööd. aitäh! suur tänu! suur tänu teile kõigile ja nüüdsest kõik kolm komisjoni lähevad lahku, igaüks äh, jätkab oma äh, päevakorraga ning äh, meie komisjon, libekomisjon jääb siia ruumi ning jätkame kohe järgmise päevakorrapunktiga, milleks on kohtumine Kreeka ministriga.